Uh, head kolleegid, äh, me ei saa enam kauem viivitada, sellepärast et meie päevakord on tihe. tahaksin alustada koosolekut ja tahaksin kõiki siin tervitada ning alustame sellega, et äh, kinnitame päevakorra ära. tahaksin hääletuste osas teha muudatuse. üleeile teatas mulle parlamendi president, et kontaktrühma koosolek mitmeaastase finantsraamistiku osas, mis kaasab ka regikomisjoni esimeest, toimub täna ning seal räägime me siis mitmeaastase finantsraamistiku ja õigusliku kaasotsustusmenetluse üle ning ma kindlasti pean sellel koosolekul osalema. ja sellel samal põhjusel oleme me ette pannud ka päevakorra muutuse seetõttu peaksime pool tundi tõstma edasi hääletamist äh, kümne kolmekümne pealt äh, kella üheteistkümneks. alustame kell üksteist hääletusega ja loomulikult on see meie enda äh, huvides, et ma sellel koosolekul osalen. see on siis üks ettepanekutest. kui te olete selle muudatusega päri, siis tahaksin ma paluda poliitilisi nõustajaid ja assistente, kui kolleegid ise ei ole kohal, et olge head, andke meie parlamendiliikmetele teada et Stavrakakis arvamus kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve osas ning ka võimalikult päevakorrapunkt viisteist, mis on Euroopa poolaasta kaks tuhat kolmteist prioriteetide elluviimine. võtame need punktid kohe pärast härra Vlasaki raporti arutust. kui keegi ei ole selle ettepaneku vastu, siis rohkem päevakorra eelnõu muudatuste ettepanekuid pole tehtud ja koosolek nagu tavaliselt kantakse ka üle veebi vahendusel. ja kui te näete ettepanekutest äh, siin, äh, siis loomulikult meie päevakorrapunktid on kõik äh, esialgse ajakavaga, sellepärast et alati võib aja suhtes tekkida nihkeid. nii et palun arvestage siis sellega. ja läheme edasi punkti kaks juurde, mis on koosoleku protokolli kinnitamine, seda kahekümne üheksandast ja kolmekümnendast maist kaks tuhat kolmteist. protokoll on avaldatud ja see võetakse tavaliselt vastu koosoleku lõpus, kui koosoleku jooksul keegi äh, selle vastu ei ole. edasi päevakorrapunkt kolm, mis on juhataja teadaandeid. ja ma ütleksin, et üks probleem on tekkinud meie jaoks, sest meile on teada antud, et äh, regikomisjoni arvamusega seotult, mis puudutab äh, maaelu arengut, äh, horisontaalset määrustikku ning otsemakseid kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, oleme me kokku leppinud, et meie arvamuse esindaja on härra Kurski. kahjuks Agri sekretäriaat on teada andnud, et nad otsustasid ajakava osas ümber, tegemist on kiireloomulise küsimusega ning ajakava on järgmine. Nemad hääletavad raporti arv, eelnõu üle eh, kaheksandal juulil esmaspäeval järgmisel nädalal ja edasi võetakse vastuse arvamus eh, seitsmeteistkümnendal septembril meie komisjonis ja seetõttu on täiesti võimatu meie jaoks minna läbi tavaline menetlus, isegi kui me võtame selle kiirkorras läbi selleks, et ametlikult äh, arvamust äh, esitada ja seetõttu on ettepanek järgmine. me teeme omad muudatusettepanekud äh, ükshaaval, liikmed teevad seda üksikult põllumajanduskomisjonile ja seda otse. kui selle kohta märkusi kolleegidel pole, siis läheme edasi. Mm, punkt neli meie päevakorrast mis on härra Oldrich Vasaki Äh, raporti eelnõu ja me peame täna otsustama muudatusettepanekute tegemise tähtaja. aga teeme nii, et äh, härra Vlasak alustab oma raporti sissejuhatamisega ning variraportöörid saavad äh, teha omad kommentaarid. härra Vlasak, teil on sõna. suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin paluda, et te võtaksite kõik kõrvaklapid, ütleb kõneleja, sellepärast et ta tahab jätkata oma emakeeles, tšehhi keeles suur tänu veel kord äh, proua esinaine mulle sõna andmast. Äh, lubage mul juba algusest peale selgeks teha, et äh, ma tervitan seda komisjoni ettepanekut, kuna see võimaldab meil kasutada ära maksimaalselt neid võimalusi, mis meie käsutuses on kogu see eelnõu on kahte ossa jagatud. meie toetame seda, et lihts-, menetluse lihtsustamise põhimõte võiks kehtida. ning seetõttu toetame me selle raporti esimest poolt, mis puudutab äh, lisavahendeid aastani kaks tuhat kolmteist. see tähendab, et see on nendele riikidele, kes on sattunud finantsraskustesse ja neil on vaja äh, toetada kaasfinantseerimisvahendeid. räägime siin siis äh, määrusest, äh, mis on ennast tõendanud minevikus ning mida on vaja ka järgmiseks programmeerimisperioodiks. mina isiklikult toetan süsteemseid lahendusi ja põhimõttelisi lahendusi, see puudutab selle raporti mm, teist osa tähendab äh, reeglit N pluss kolm, see puudutab äh, erinevaid äh, erandeid programmiperioodi riikidele aastast kaks tuhat seitse kuni kaks tuhat kümme. me räägime siin aastatest kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist ning reegli N pluss kolm rakendamisest esimese programmeerimisperioodi jooksul on see reegel ennast õigustanud ning viimaste aastate osas äh, on äh, N pluss kolm reegel äh, andnud teed uuele reeglistikule, kuni kahe tuhande kahekümnenda aastani on seda nüüd aga otsustatud pikendatud, pikendada. me räägime sellest, et eelarves ei ole ühtegi lisarida selleks, et N pluss kolm reeglit võimaldada. milles on siis põhimõte? esiteks ootame me ühtekuuluvusele orienteeritust ning tulemusi selles vallas. Need riigid, kes on raskustesse sattunud, neid me aitame toetada. siis reegli N pluss kolm sisseviimine mõlemaks nimetatud perioodiks äh, võimaldab praegu juba täna äh, suuremat paindlikkust ning äh, selle läbi on võimalik aidata neid riike, kes on kriisist kõige tugevamini räsida saanud Need riigid, kes peavad eh, tegema praegu eelarvekärpeid, eh, on siia kaasatud, eh, aga see tähendab seda, et nad saavad nii erinevate Avera projektidesse rohkem investeerida. samuti on kindlamini paika pandud programmeerimisperioodi üleminek tänaselt kahe tuhande neljateistkümnenda, kahe tuhande kahekümnenda aasta peale. selline kogemus on meil ka juba olemas ning need riigid, keda see reegel puudutab, ei pea surve all tegutsema ning nad ei pea äh, valima kiiresti välja neid äh, projekte, mille eelnõusid ei ole veel valmis äh, tehtud või ette valmistatud korralikult. sellel perioodil on vaja ka algatada uusi initsiatiive selles osas, kuidas liikmesriigid saaksid Äh, erinevatele rahastutele ligipääsu, näiteks Euroopa ühendamise rahastu või ähm, noortealgatus. samuti on eriline, et äh, mikspärast äh, peaks olema komisjon või liikmesriigid selle vastu, et kui eelarvevahendid on juba olemas, siis riigid neid ka praktikas rakendada saaksid? Äh, kärbete äh, kasutamine on siin nüüd võimalik, sellepärast et programmi eelarveridade vahel on võimalik äh, kasutada kümneprotsendilist paindlikkust. see põhimõte on ennast tõestanud aastatel kaks tuhat kuni kaks tuhat kuus. ning need muudatused aitavad liikmesriikidel oma rahalisi vahendeid paindlikumalt kasutada. see on muudatusettepanek kümme, seal on see kirjas. nii palju siis, daamid ja härrad, sissejuhatuseks minu poolt lõpetuseks tahaksin ma veel lisada, et ma kindlasti ei taha ohustada neid erandeid, mis Slovakkiale ja Rumeeniale rakenduvad, vaid selle asemel tahaksin ma rõhutada, et teistele liikmesriikidel oleks võimalik kasutada eelarvelisi vahendeid ilma probleemideta. suur tänu, Rahvapartei nimel palun Toomas Deutsch.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 ja see kindlasti räägib tema kasuks, et isegi väga keerukate raportite puhul on ta väga konkreetne, väga sidus ja ta jagab oma arvamisi alati meiega. mina tahaksin ka teha kompaktselt ja seetõttu on neli aspekti, mida ma tahaksin teiega jagada, et oma äh, vaatenurka ja Rahvapartei vaatenurka teile valgustada. esiteks äh, kiidan ma härra raportööri, härra Vlasakit äh, selle raporti eelnõu eest ma arvan, et see raport sisaldab väga olulisi aspekte ning tahaksime neid omalt poolt ka toetada. mina isiklikult tahaksin toetada neid aspekte nii palju kui võimalik, nii et äh, olen teie poolt. teiseks, ma arvan, et me peaksime võtma vastu teatud otsused, enne kui edasi liigume. Äh, automaatsete tuluallikate kadu ähm, küsimus sellest, millisest loogikast me lähtume ja kuidas see meie skeemi paigutub. automaatne äh, sissetulekute või tuluallikate kadu, kas tegemist on hea süsteemiga, kas on see olnud meie poolt õige otsus sellist põhimõtet lubada? sest me räägime tegelikult ju ühtekuuluvusfondi eelarvevahenditest ja liikmesriikidest ning äh, see tähendab konkreetselt neid rahastusallikaid, mis liikmesriikidele on läbipääsetavad. kui me otsustame, et suur osa nendest äh, võimalustest läheb kaduma, kas see on õige lähenemine või kasutame me teistsugust loogikat, äh, räägime me ühtekuuluvusvahendite eraldamise üksikutele liikmesriikidele küsimus on, kas neid vahendeid võiks konkreetsemalt ja mõistlikumalt kasutama. mina pigem toetan seda viimast, vahendeid tuleb kasutada tõhusalt. mis puudutab liikmesriike ning neile ette nähtud eraldisi, sest äh, kui tekib äh, probleeme äh, projekti elluviimisega või asjade organiseerimisega liikmesriikides, siis ma arvan, et kui liikmesriigid selliseid vigu teevad, on ainult õiglane, et neil on ikkagi risk kaotada oma eraldised aga kui me räägime kahe tuhande kaheksanda ja üheksanda aasta üleilmsest äh, finantskriisist, siis äh, tuleb loomulikult öelda, et äh, see kriis on väga raskeks teinud liikmesriikidele projektide elluviimise. see oli oodatud tulem ja kindlasti pretsedenditu siiamaani mul on siin muudatusettepanek tehtud äh, ja selles tahaksin ma rääkida Slovakkiast ja Rumeeniast, kahest liikmesriigist äh, ning ka teistest liikmesriikidest, kus on see probleem, et äh, eelarvevahendite kadu võib tekkida ning need tuleb kindlasti ka arvesse võtta. kolmas aspekt, N pluss kolm reegel. N pluss kolm reeglist räägib ka härra Vlasak oma raportis, toetan seda ideed, aga ma tahaksin äh, veel siia lisada ka oma muudatusettepaneku, milles tehakse kindlaks, et kui me räägime N pluss kolm reeglist ning selle pikendamiseks aastani kaks tuhat kolmteist, siis äh, tuleb kindlasti siin aruandlus äh, tähtaja panna paika, mis oleks kolmkümmend üks detsember kaks tuhat kuusteist. ja viimane süsteem, viimane ettepanek minu poolt kaasab vahendite täiendamise süsteemi selle raporti eelnõus on ka eraldi lõige, mis sellest räägib. ning ma arvan, et me peaksime siin tegema samuti muudatusettepaneku, mis räägib äh, siin äh, maksete äh, määrast ja su suurendamisest kümme protsenti, mis peaks olema ligipääsetavad nendele liikmesriikidele, kes on saanud Euroopa Liidust ka rahalist toetust ning äh, programmi äh, riikide staatus on nüüdseks kadunud, see tähendab, et need riigid ei saa praegu äh, selle vähemalt eelarverealt finantstoetust. aga arvestades, et programm riigi staatus on nüüd kadunud, on minu arust vaja meil nüüd tagada, et need riigid saaksid kindlasti puuduolevad summad veel enda kasutusse ning äh, maksu see, äh, see, see kümneprotsendiline määr sõltub äh, nendest tagasimaksetest. kõik minu poolt ja ma toetan raportööri teksti nende muudatusepanekutega, mis ma tegin uh,. Thank you very much, I would like now to ask Viktor Postinaru. suur tänu, härra Postinaru, palun. Madam Chair I.... suur tänu, proua esinaine. ma tahaksin tänada härra Lassakit raporti eest ja nagu ma eelmine kord ütlesin, siis praegusel ajahetkel on komisjoni poolt täht-, tehtud ettepanek äh, väga oluline. sellepärast, et äh, selle eesmärk on aidata riike erineval moel ja me ei ole tegelikult ühtekuuluvuspoliitika vahendeid äh, võimalikult tõhusalt ära kasutanud siiani. seetõttu ma saan aru tema ettepaneku tagamaadest, eriti kui ta on palunud Rumeenia ja Slovakkiat puudutava ettepaneku üldistamist äh, ning komisjon on pannud ette ka teisi äh, ettepanekuid, näiteks N pluss kolm reegli üldistamine. me peaksime küll silmas pidama, mis selle ettepaneku taga on. Äh, me peame silmas pidama ka seda konteksti, mikspärast on komisjon teinud need ettepanekud. üks eesmärk on loomulikult aidata neid äh, riike, kes on finantsraskustes ning on väga raskes rahalises olukorras või neil on finantsabiprogramm rakendatud. teine aspekt on see, et kõik riigipead ja valitsusjuhid peavad ühehäälselt otsustama äh, nende küsimuste üle. kaheksandal veebruaril see ka toimus, kui kahekümne seitsme liikmesriigi valitsusjuhid ja riigijuhid otsustasid seda üheskoos nii et äh, kõikide riikide valitsusjuhid olid seega päri. samuti on oluline see, et milline nihkumine on toimunud sellest lep-, kokkuleppest, äh, mis veebruaris äh, saavutati. praegu kahjuks on riigijuhid sellest eemale liikumas ning me teame, kui raske oli kaks nädalat tagasi jõuda nõukoguga uue kokkuleppeni pärast seda, kui me kasutasime äh, parlamendi rolli ning loomulikult ka sidemeid kõrgemal tasemel. Äh, loomulikult ajastuse küsimus on võtmeküsimus, aeg on olnud meie vaenlaseks mitte ainult äh, nende kahe nimetatud riigi puhul, vaid ka tegelikult parlamendil ei ole see võimaldanud üldmäärtust, määrust võtta vastu õigeaegselt ning teiseks on põhimõtteliselt oluline, et kui me õigel ajal seda ettepanekut vastu ei võta, siis meie poolt ette pandud või ükskõik milline lahendus on täiesti kasutu, sellepärast et me räägime aastatest kaks tuhat üksteist ja kaks tuhat kaksteist ning N pluss kolm reegli rakendamisega koos kui me kaotame võimaluse kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal seda lahendust vastu võtta, siis äh, muutub see täiesti mõttetuks. nii et oluline on see, et me tegutseksime ja kiiresti minu põhimõte on seetõttu jätta komisjoni ettepanek muutmata kujul selliseks ning äh, võtta vastu meie ettepanek niipea kui võimalik, siis on meil piisavalt aega selleks, et äh, lõppkokkuleppele jõuda ning ka korralikult see ellu rakendada. siin kindlasti ei ole praegu koht, kus me näitaksime mingisuguseid mürgiseid tundeid ükskõik millise liikmesriigi suhtes, ma saan nendest probleemidest kõikidest aru ja seetõttu on õige aeg teha muudatusettepanekuid ning võtta vastu kaheastmelise lahenduse, esiteks siis äh, Slovakkiale ja Rumeeniale, mis äh, põhineb komisjoni ettepanekul muutmata kujul ning teiseks sammuks oleks siis võtta vastu see ettepanek teiste liikmesriikide jaoks, kes tahaksid äh, seda võimalikult ära kasutada, aga selle teise sammu jaoks on vaja läbirääkimisi. ja neid tuleb alustada nii komisjoniga kui nõukoguga. nii et mina teeksin kahesammulise lahenduse jaoks oma muudatusettepaneku, siis esimene faas Sloveenia ja Rumeenia ja teine faas teised potentsiaalsed liikmesriigid, kes seda samasugust abi vajavad. ja läheksin siis läbirääkimistele kutsun kõiki teid üles äh, sellele. ja veel üks märkus minu poolt. pärast Rumeenia valitsuse ähm, püüdlusi oleme me kolmekordistanud ähm, vahendite vastuvõtu määra äh, võrreldes aastaga kaks tuhat üksteist, aga me oleme ikkagi alles üheksateistkümne protsendi tasandil. Äh, ma mõtlen siin makseid, mitte kulukohustusi Rumeenia, Slovakkia ja suur tänu muidugi härra Vlasakile selle info eest, kui me vaatame praegu seda tabelit numbritega, siis Rumeenial vastavalt Euroopa Komisjoni prognoosile on see risk, et nad kaotavad kaks koma kolm miljardit eurot. väga suur summa, nii et olge head, võtke arvesse seda võimalust, mis on piisavalt paindlik ja ei diskrimineeri mitte kedagi. selleks, et äh, väga lihtne on äh, Slovakkia ja Rumeeniaga praegu äh, see samm üks läbi teha ning leida seejärel kompromiss teistele liikmesriikidele. ja proua esinaine, ärgem unustagem, et N pluss kolm reegli rakendamine, mis on siis selle reegli üldistamine aastat Äh, kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend tähendab seda, et me alustame jällegi kolmepoolseid läbirääkimisi, sellepärast et üldine määrus on meil juba kokku lepitud äh, heade silmapaistvate kolleegide poolt. ja ma ei, ma ei ole kindel, et äh, härra Van Nistelrooy on nõus minema N pluss kolm kokkuleppe osas ühtekuuluvusläbirääkimistele uuesti But, uh, yeah. uh, Nikos... kas keegi roheliste fraktsioonis võib sõna võtta, paistab mitte, siis palun, härra Nikolai. Ďakujem, pani predsedajúca, budem hovoriť po slovensky. Äh, aitäh, räägin slovakkia keeles üldiselt järgides äh, härra Vlasaki, ma hindan väga härra Vlasaki seisukohta ja eksperdina on tal väga sügavad teadmised kogu sellest valdkonnast. tahaksin viidata mõnedele muudele aspektidele mis võivad võimaldada selle, et võtame ettepaneku vastu nii, et me teeme ühest küljest sammu edasi ja teisest küljest ei kahjusta seda, mida oleme juba läbirääkimiste käigus saavutanud. nagu eelkõnelejad on öelnud, ei tohi me unustada kokkulepet, mille saavutasime nõukoguga ehk siis ähm, kokkulepped, mille saavutasid valitsusjuhid. me teame, mida äh, liikmesriigid nõuavad praeguses kriisiolukorras. me teame, et Slovakkia naaberriigid on suutnud äh, läbirääkimiste kaudu saavutada nii mõndagi, näiteks äh, Tšehhi Vabariik üheksasada miljonit ja nii edasi aga ma ei lasku siinkohal üksikasjadesse. Slovakkias ja Rumeenias on meil veel Euroopa Liidu vahendeid, mida me saame kasutada. ja sellepärast paluksime, et juurutataks põhimõte, mis lubaks nende vahendite kasutamist, mis on äh, meile kasutamiseks antud, aga mida me ei ole veel kasutusele võtnud. see on Slovakkia seisukoht antud küsimuses. ma tahaksin rõhutada ka seda, mida ütles härra Vlasak. me ei hakka nõudma rohkem vahendeid. meil oleks ainult hea meel, kui oleks võimalus kasutada neid vahendeid, mis on meile juba eraldatud ühtekuuluvuspoliitika raames. nii et meil oleks hea meel, kui seda põhimõtet kasutataks. samuti sooviksin toetada väga pragmaatilist ettepanekut, mis puudutab ähm, selle küsimuse jagamist kaheks. esimeses osas võiksime äh, nõustuda N pluss kolme põhimõtte kasutamisega Rumeenia ja Slovakkia jaoks ja teises osas võiksime püüda leida võimalusi, kuidas saaks laiendada seda põhimõtet ka teistele liikmesriikidele. sel moel ei kahjustaks me neid tulemusi, mis me oleme juba saavutanud läbirääkimistel kahekümne seitsme liikmesriigi vahel ja see on ka see põhimõte, mida äh, järgib komisjon, aitäh. aitäh. suur tänu selle väga hea ja asjatundliku töö eest, mille kolleeg Vlasak on ära teinud. kõik, mida, mis juba öeldi, vastab tõele, me ei, ei vaidle sellele vastu. ja härra Vlasak on süstemaatilise lahendusena leidnud lahenduse, mis võimaldab mõnedel liikmesriikidel viia lõpule vahendite kasutamise. ja tõepoolest, me peame võtma ka arvesse, me arvestame meie Slovakkia ja Rumeenia kolleegidega, kes on veidi mures. nii et äh, tasakaalustades neid kahte poolt, olen sellega nõus, toetan Slovakkiat ja Rumeeniat, me peaksime püüdma toetada, kaitsta neid riike, aga me peaksime püüdma seda reeglit laiendada ka kõigile teistele liikmesriikidele, sest äh, meil on vaja süsteem, süsteemset lahendust ja mainiksin veel ühte aspekti, mis võib mõjutada olukorda mõnedes liikmesriikides. mis puudutab projektide aruandlust ja vahendite kasutamist. mitmetes riikides on toimunud üleujutused ja ma arvan, et siin peaksime kasutama oma õigust ja nõuda komisjonilt, dialoogis komisjoniga, et ähm, seda ka arvesse võetaks. ja lubataks teatud erandeid kulukohustuste puhul, sest äh, on teatud olukordi, hädaolukordi, mis nõuavad teistsuguseid lahendusi. nii et jah, ma mõistan on vaja praktilist kohest lahendust Slovakkiale ja Rumeeniale ja siis on teise sammuna läbirääkimised, et võimaldada seda ka teistele riikidele. aitäh, palun Vladimir Mang. aitäh. samuti tänaksin härra Vlasakit tema pragmaatiliste ettepanekute eest ma leian, et tegemist on sellise standardseisukohaga tema poolt ja mul on väga hea meel tema asjatundliku arvamuse eest. kui me räägime menetlusest, siis peaksime kasutama tavapärast menetlust läbi parlamendi, nõukogu ja komisjoniga ja see on seotud ka MFF-iga mõtleme, mis oleks alternatiiv, kui see raport läheks ainult läbi parlamendi, see võetakse vastu oktoobris, siis peaksime läbirääkimisi nõukoguga ja nõukogu ei nõustuks, nagu nad juba on viidanud. see tähendab, et me jääksime selle esimese lugemise juures juba toppama ja kõik kukuks kokku. võib-olla oleks parim lahendus võtta vastu komisjoni ettepanek, võib-olla juba täna. võime tõepoolest jagada raporti kaheks, esimene pool siis esitada komisjoni ettepanekuga ja teine pool siis härra Vlasaki ettepanek. anname endast parima, et edasi liikuda. see, see on minu arvamus, aitäh. palun, Jassif Valduja suur tänu. ma tahaksin tänada meie kolleegi Vlasakit selle raporti eest, mis puudutab ähm, olukorda nendes liikmesriikides, keda ähvardavad tõsised äh, raskused seoses finantsstabiilsusega. kui me analüüsime seda ettepanekut, siis on täiesti ilmselge, et me peame silmas pidama komisjoni ettepaneku Äh, eesmärgi ehk siis äh, määruse tuhat kaheksakümmend kolm muutmist ja puudutab see seitsmendal veebruaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal paika, nõukogu poolt paika pandud äh, eesmärke ja komisjon üritab leida lahendusi selleks, et Rumeenia ja Slovakkia saaksid kasutada tavapäraseid erandeid selles osas, mis puudutab N pluss kolme finantsaasta kaks tuhat kaksteist ja kaks tuhat kolmteist. ja need on ka põhjused, mispärast ma toetan komisjoni esialgset ettepanekut, mille eesmärgiks oli pikendada nende erandite kasutamist äh, Rumeenia ja Slovakkia jaoks. ja teiseks ma leian, et komisjoni poolt välja pakutud on igati legitiimne ja ei tohi unustada ka, et selle taga on nõukogu üksmeelne otsus, et top-, mm, kahekordistada seda piirmäära ja see puudutaks ainult Rumeeniat ja Slovakkiat. ja teatud suurema paindlikkuse sisse, sissetoomine programmide lõpetamisel ja võimaldada kümne protsendi ulatuses prioriteetide ümberkandmist, äh, eh, need võivad olla sellised äh, meetmed, mis võivad kasuks tulla kõigile liikmesriikidele, kes kunagi sellistes, sellisesse olukorda satuvad. nii et ma toetan meie kolleegi Postinaru ettepanekut, sest me peame leidma lahenduse, kuidas leida väljapääs sellest olukorrast. ja veebruarikuisel nõukogule öeldi, et see on teatud mõttes kompensatsioon Rumeenia ja Slovakkia jaoks, sellepärast et on teisi liikmesriike, kes on teistsuguseid kompensatsioone saanud. ja ma arvan, et me suudame väljapääsu leida sellest tupikseisust ainult seeläbi, et me toetame komisjoni ja tema esialgset ettepanekut ja me oleme nõus sellega, et seda kasutatakse ka teiste liikmesriikide puhul tulevikus. Thank you, thank you very much. suur tänu ja suur tänu selle suure töö eest, mis on ära tehtud. teame, et on vaja mõelda kõigile võimalustele ja siis valida parim, nii et mis puudutab tänast arutelu, siis väga oluline on ära teha juriidiline töö ja, ja siis otsustada, kas jah või ei ja siinkohal peame me ütlema jah sellele erandile kahele, kahele liikmesriigile. ja siis äh, võib, ähm, äh, võib äh, veel küsida mitmeid muid asju, mis ei pruugi selles konkreetses ettepanekus olla, selle üle peab muid läbirääkimisi pidama eelmisel nädalal kohtusin ma kuue riigi esindajatega, neil kõigil olid omad äh, arvamused ja ettepanekud, suurepärane arutelu, aga selles parlamendis me sellele toetust ei leia, ei Rahvapartei fraktsioonilt, ma ei tea, kuidas on lood teiste fraktsioonidega, aga meie ütleme jah äh, kolmand-, sellele kolmandale faasile, aga me tahame, et siis pandaks ka äh, punkt ja see on äh, Rahvapartei fraktsiooni arvamus. aitäh, palun Monika Smolkova. Äh, suur tänu. minu eelkõneleja ütles täpselt õigesti, ma täiesti nõustun temaga, osa sellest, mida härra Postinaru ütles, oli see, et äh, mida minagi tahtsin öelda. härra Postinaru ütles, et me peame nägema asju kontekstis ja me ei ole täna kogu seda konteksti kuulnud. võib-olla saaksid härra Deutsch ja härra Vlasak, või äh, ma juhiksin ta tähelepanu äh, nõukogu järelduste punktidele viiskümmend, viiskümmend üks ja viiskümmend kaks, kus äh, räägitakse teatud eraldistest, kui me kasutame N pluss kolme kõigi riikide puhul ja meil ei õnnestu see või see kukub läbi, siis Ungari võib olla sunnitud kasutama lisavahendeid ühe koma viiekümne kuue miljardi äh, summas ja võib ka Tšehhi Vabariik on saanud sada miljonit ja võitlevad kuuesaja kolmekümne miljoni nimel. Slovakkia ja Rumeeniaga ei taha mitte lisavahendeid. on kakskümmend üks liikmesriiki, mis soovivad lisavahendeid minu meelest peaksime arvesse võtma nõukogu järeldusi, oma, ähm, kõiki nende järeldusi. kui meil oleks veel üks aasta aega, siis võitleksime sellest, et N pluss kolme kohaldataks kõigile äh, aga meil on vähe aega, nii et püüame võtta vastu selle, mis meil praegu on ja siis leida lisavahendeid. aitäh, mul ei ole praegu äh, rohkem sõnavõtusoove, nii et palun And-, Andreas Busch, äh, kas te saaksite selgitada, miks on valitud just need kaks riiki? suur tänu, juhataja meie ettepanekul oli selgelt mandaat valitsusjuhtidelt, me järgisime MFF-i järeldusi, nende alusel nägime ette need erandid Rumeeniale ja Slovakkiale. miks ainult need kaks riiki? MFF-i järeldused põhinevad eelarve kompromissil ja võttes arvesse nappe eelarvevahendeid. ja selle põhjal oli ka ette näha, ja siin äh, viidatakse ka reeglile, mida mm, mida selles kasutatakse. ja me ei taha siin seda kokkulepet, mis on saavutatud valitsusjuhtide vahel, äh, äh, seda, seda rikkuda. nii et äh, komisjon tõepoolest jääb oma seisukoha juurde, mis puudutab N pluss kahte, N pluss kolme, nagu see ettepanekus on kirjas ja me ei soovi neid sätteid muuta. on tõsi, et kahe tuhande neljateistkümne kuni kahe tuhande kahekümnenda aasta perioodi puhul oleme me äh, veidi äh, asju muutnud, aga, aga see ei ole lihtsalt kiirelt otsustatud, vaid see on äh, pikaliselt planeeritud. me peame silmas pidama ka seda, et need sätted, mis on suunatud tulevikule, siis, siis need erandid vastavalt ühissätete määrusele ähm, enam ei kehti. Äh, mis puudutab top-up'i laiendamist liikmesriikidele, mis on pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat finantstoetuste mehhanismis eh, osaliselt siis komisjon on läbi vaadanud erinevad ettepanekud, meil on olnud arutelusid ka nõukogus ja ettepanekus, eh, nii kui ma ei eksi, siis ka härra Deutsch viitas sellele, et äh, võiks olla kasulik seda mehhanismi laiendada ja äh, need liikmesriigid saaksid selles osaleda ka pärast ühissätete määruse vastuvõtmist, nii et ähm, komisjon võib ehk äh, selle ettepaneku vastu võtta ja seda top-up mehhanismi laiendada ka liikmesriikidele, mis siis, kui ühissätete määrus vastu võetakse, jäävad endiselt äh, selle mehhanismi osaliseks. ühissätete määruse arutelus olid siis kuni kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani sellised sätted ette nähtud, siis on, toimub meil uus arutelu äh, top-up'i üle ja selle üle, kas äh, seda peaks laiendama. ja veel viimane märkus, mis puudutab paindlikkust, komisjon äh, pooldab paindlikkust, me oleme oluliselt muutnud Nende sätete rakendamisperioodi kuni aastani kaks tuhat viisteist, see paindlikkus, mis äh, määruses on kirjas, lubab seirekomisjonidel, sealhulgas äh, valitsusvälised organisatsioonid ning teised äh, huvigrupid, otsustada selle üle, millised äh, muudatusi paindlikkuse raames ette võtataks, võetakse? kui seda paindlikkust äh, tagada, mis see kümneprotsendine määr ette näeb, äh, seda mitte ainult ei ole mitte ette kirjutanud komisjon, vaid ka seirekomisjon ning ka osaluse, osalevad osapooled. demokraatlikust protsessist lähtudes see ei ole ilmselt sobiv, aga kui kompromiss on vaja saavutada, siis on meie arust võimalik näha ka siin paindlikkuse võimalikkust samas oleme väga skeptilised selles osas, mis puudutab kümne protsendi määra, sellepärast et kümme protsenti võib olla olenevalt summadest väga suur raha ja suurte programmide puhul on võimalik, et me räägime siin ühest miljardist eurost või rohkemast, mis prioriteetide ähm, ridade vahel võib vahetuda ja see on kindlasti väga suur summa, suur tänu. aitäh, kui rohkem kommentaare ei ole, siis lõpetaksin selle päevakorrapunkti arutamise ja kuni seitsmeteistkümnenda juulini kella kaheteistkümneni saab muudatusettepanekuid esitada, see on siis järgmisel nädalal. ja siis on kavas hääletada septembrikuisel koosolekul, riigikoosolekul, mis toimub kahekümne kolmandal septembril. nii et saame oktoobris täiskogule minna sellega ja saame asja lõpetada nii kiiresti kui võimalik. sellega lõpetaksin käesoleva päevakorrapunkti ja nüüd palun äh, nüüd annan sõna kolleegile, kes tutvustab oma arvamust. suur tänu. kallid kolleegid ma loodan, et ei pahanda minu peale, kui ma detailselt ei hakka oma arvamuse eelnõu tutvustama. ma tahaksin lihtsalt välja tuua mõningad punktid, mis, millele me peaksime tähelepanu pöörama. kõigepealt eelarve maht. vastavalt veebruari äh, ülemkogu järeldustele ja vastavalt äh, läbirääkimistele mitmeaastase finantsraamistiku üle, et me kõik teame, et et eelarve mahtu on vähendatud ja arvud on täpselt samad kahe tuhande neljateistkümnenda aasta kohta. mis puudutab ühtekuuluvuse poliitikat, siis komisjon on välja pakkunud äh, viisteist protsenti vähendada äh, kulukohustusi ja null koma kolm maksekohustusi ja viiskümmend kaks protsenti maksekohustusi kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks viiskümmend kaks protsenti peaks minema eelmiste aastate arvete maksmiseks. nii et tegemist on päris suure äh, summaga ja ei tohi unustada ka seda, et komisjon oma eelarve eelnõus tugineb sellele hüpoteesile, et need üksteist koma kaks miljonit makseid, mida paranduseelarvega, äh, paranduseelarves olid kahe tuhande kolmeteistkümnendal aasta, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal peaksid saama makstud sel aastal. ja teine asi, mille ma tahaksin teie tähelepanu juhtida ja mis minu jaoks on meie komisjoni äh, põhiprobleemiks, on see, et komisjon on tuginenud või on eelfinantseerimise määra kasutanud Äh, komisjoni seisukoha paikapanemiseks. ehk siis MFF-i mä- ja põhimõtteliselt peaks see kuuluma kaasotsustusmenetluse alla, et me võime nõustuda sellega, eh, me ei saa nõustuda sellega, et komisjon niimoodi ette määrab juba läbirääkimiste tulemuse. nii mis puudutab regioone, siis regioonidel peab olema kasutada piisavalt rahalisi vahendeid juba perioodi alguses selleks, et äh, täita oma maksekohustusi, selleks, et ellu viia neid projekte ja programme, mille eesmärgiks on majandus- ja finantskriisist väljapääsu leidmine. kolmandaks, mis puudutab äh, kaasrahastamise määrasid ja reegleid Äh, kulukohustuste osas mõningate liikmed, liikmete jaoks, siis väga tähtis on teada, et kuidas komisjon on arvut-, neid arvutusi teinud ja kas ta on tuginenud äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarvele või millele. nii et äh, ma sellega ma piirduksin ja nüüd ma ootaksin komisjonipoolseid mär-, kommentaare ja ka kolleegide märkusi Uh, kas äh, komisjonist on keegi kohal, paistab, et mitte. kas äh, keegi soovib teha märkusi, kommentaare, paistab, et mitte. Äh, muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksateistkümnes juuli kell kaksteist. jätkame järgmise päevakorrapunktiga viisteist. Euroopa, äh, majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poole aasta kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta prioriteedide elluviimine. palun arvamuse koostaja härra Deutsch. Teil on sõna. suur tänu, härra esimees austatud härra esimees, kallid kolleegid. minu arvamus tegelikult kujutab jä endast järge kahele teisele öö, arvamusele või tekstile, mis ma olen varasemalt juba koostanud. nii et see arvamus on nende eelnevate arvamuste jätkuks ma arvan, et te olete kursis nende kahe teise arvamusega, aga nüüd tahaksin ma rääkida sellest kon-, konkreetsest sellest äh, arvamuse eelnõust ja Euroopa semestrist ja tahaksin käsitleda mõningaid väga tähtsaid teemasid. kõigepealt töökohtade loomine ja raporti osa, mis räägib töökohtade loomisest. ma arvan, et me kõik oleme nõus sellega, et meil on vaja korralikku finantseerimist ja finantsalust selleks, et luua töökohti ja me peame pikaajaliselt, äh, pikemas perspektiivis käsitlema seda küsimust. väga tähtis on rääkida ka VKE-dest, sellepärast et VKE-d on just need, kes on suutelised uusi töökohti looma ja tegelikult on just VKE-d need, kel kes etendavad kõige tähtsamat rolli Euroopa Liidus selles osas, mis puudutab töökohtade loomist ja nende säilitamist. nii et ühtekuuluvuspoliitika korraliku finantseerimisega, see on võti töökohtade loomisele ja kui me räägime uute töökohtade loomisest ja räägime töötusest, siis peame me rääkima ka noorte töötusest selles arvamuses ma ütlen, et ma olen nõus sellega, et kriis on raskendanud investeerimist, väga palju investeerijaid äh, kõhklevad, nad ei soovi riske võtta ja sellel on ka negatiivne mõju meie majandusele. seega selleks, et muuta majandust tõhusamaks ja et majandus seisaks kindlamatel alustel, selleks on meil vaja väga täpseid konkreetseid reegleid, konkreetset raamistikku. me peame tegema kõik selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, liigse eh, halduskoormuse vastu. oma arvamuse eelnõus ma ütlen, et ma olen igati nõus komisjoniga, sellepärast et komisjon üritab toimida niimoodi, et eelarve puudujääk puudutaks võimalikult väheseid riike ja eelarve ülemäärase, ülemäärane puudujääk muuseas ei puuduta ka, puuduta ka Ungarit ja lõpetuseks finantseerimise konsolideerimine, töökohtade loomine, hea kliima loomine investeeringutele kõik see on väga tähtis selleks, et meil oleks korralik ühtekuuluvuspoliitika ja et me saaksime ühtekuuluvuspoliitika eesmärgid ellu viia, nii et meil on vaja korralikku finantsalust selleks oma eesmärkide elluviimiseks ja nüüd ma olen valmis vastama teie küsimustele eh,. Mrs Clever, please. proua Clever, palun. suur tänu. kõigepealt sooviksin tänada raportööri arvamuse projekti eest, ma arvan, et see on väga hästi struktureeritud, Econi komisjoni liikmed rääkisid tõesti üksik, väga üksikasjalikult Euroopa poolaastast ja minu meelest on see väga hea viis tuua see Euroopa pool aasta ka ühtekuuluvuspoliitika konteksti. tegemist on omamoodi tsükliga, meil on iga aasta jälle sarnane tekst laual, nii et minu meelest on väga oluline, et parlament ka oleks äh, kaasatud selle, selle, selles, et ähm, majandusjuhtimine Euroopa Liit oleks äh, parem Ehm, ei ole väga veenev see, mis puudutab poliitikate kirjeldamist erinevates, kirjeldust erinevates valdkondades. meil on vaja tasakaalustatumat ja integreeritumat ehm, lähenemist ja tundub, et see on hetkel veel saavutamatu eesmärk. kuid ehm, leian siiski, et raporti põhifookused tööhõive, majanduskasv, need on hästi valitud ja hästi selgitatud. Äh, jagan muret selle üle, et avalik rahastust vähendatakse ja arvan, et struktuurifondide osa tuleb suurendada. Äh, samuti olen mures investeeringute vähenemise tõttu otseinvesteeringute vähenemise äh, üle, üle kogu Euroopa. ja äh, ka äh, ja samuti on murettekitav ähm, VKE-de rahastamine pankade poolt. ma olen endiselt arvamusel, et finantsinstrument on üks viis üks võimalus, mida kasutada ühtekuuluvuspoliitika raames. arvan, et pankade restruktureerimisel on oluline roll, nagu ka raportis, raportis on öeldud. ja lõpetuseks on mul hea meel, et raportöör on e-, pööranud tähelepanu tööpuudusele, eriti noorte tööpuudusele. taas selle probleemiga tegelemisel on oluline roll ühtekuuluvuspoliitikal, see peaks ka komisjoni soovitustes, äh, peaks seda käsitlema ja meil käivad läbirääkimised, et kasutada struktuurifonde noorte tööpuuduse probleemiga võitlemiseks. aitäh! suur tänu, proua Kleeve, kas on veel küsimusi, kommentaare? härra Van Nistelrooy, mul oleks küsimus kas te võite mind valgustada selle tüli osas, mis on tekkinud maksvate vahendite pärast Ühtekuuluvusfondist kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eest ning kuidas see on mõjutanud osaliste laenuvõimekust järgmiseks aastaks. ja kuidas see kõik toimub, sellepärast et palju maksmata kohustusi lükkub edasi järgmisesse perioodi kas arvandmed näitavad, äh, mida arvandmed näitavad selles osas? Thank you very much, Mr Van Nistelrooy. suur tänu, härra Van Nistelrooy. härra Deutsch. köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm mindenki. suur tänu, härra esimees ja suur tänu kolleegidele nende, nende arvamuste eest. ma arvan, et komisjoni esindajad võiksid vastata härra Van Nistelrooile, komisjoni esindajad, kui nad juba kohal on. et kui härra esimees tahaks nüüd anda sõna komisjoni esindajatele, siis nad kindlasti öö, äh, suudavad vastata ja anda meile täiendavat informatsiooni, anda seda informatsiooni nii meile kui ka neile, kes läbi interneti kuulavad meie koosolekut ja niimoodi me saaksime ka konkreetsed arvud suur tänu kolleegidele nendepoolse toetuse eest ja ma ootan teie muudatusettepanekuid, ma vaatan nad läbi ja ma arvan, et me kindlasti suudame kokku leppida selle teksti osas. Uh, uh, komisjoni poolt ei ole kedagi uh, siin, tundub, et sa-, et nad saadavad oma arvamuse emailiga ja peatame praeguse koosoleku kella üheteistkümneni, aga kuusteist juuli ja keskpäev on äh, muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. nii et nagu öeldud, siis koosolek on peatatud ja seda kuni kella üheteistkümneni, suur tänu!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

head kolleegid, alustame hääletusega. ja nagu tavaliselt eh, kontrollime kõigepealt elektrooniliselt, kas teie kaardid töötavad masinates. nii et teeme proovihääletuse ja vaatame, kas eh, masinad on töökorras. nii et hääletamine on alanud It's okay, no? If only 38 are here. Yes. I understand that people who are here. ma saan aru, et hääletamine on lõppenud, ütleb proua esinaine ja tundub, et probleeme pole. edasi läheme siis äh, esimese hääletusega. see on Euroopa fonde käsitlevad ühissätted. palju on sagimist saalis, ei tea, kas saaks hääletusega alata või mitte. Wojtek, put your cards into the Okay, we start the vote, uh, block vote number one. Who... Äh, Blokikaupa hääletamine esimene plokk, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. plokk kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi. muudatusettepanek kakskümmend seitse, mis on leheküljel neli. muudatusettepanek kakskümmend seitse, leheküljel neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksandas leheküljel edasi viiskümmend üks muudatusettepanek. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi kuuskümmend kuus leheküljel üksteist kes poolt? kuuskümmend kuus. vastu, erapooletu, vastu võetud. lehekülg kaksteist ja kuuskümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa, järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kahekümnes lehekülg ja sada üheksateist. kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on vastu võetud. kontrollime, kontrollime elektrooniliselt sada üheksateist ja hääletamine on alanud. Uh, just a second. There is one more. One socialist has to put out. sotsialistidel on vaja kellelgi välja tõmmata kaart masinast, sest üks hääl on üle. nüüd on kõik, klapib. ja hääletamine on lõppenud. ja see on vastu võetud. nelikümmend nelja vastu, ma ei tea, kes üldse seda elektroonilist kontrolli nõudis sada seitsekümmend üheksa leheküljel kakskümmend kuus. kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja vastu võetud. edasi kahekümne üheksas lehekülg ja kakssada kolmteist. kes on poolt, kes vastu, erapooletud ja jälle vastu võetud edasi promiss kakskümmend viis eh, lehel kolmkümmend kaks osa, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg. ja hääletamine plokis nelisada üheksakümmend kolm järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg kolmkümmend kaheksa, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud edasi kakssada kaheksakümmend neli, kohe samal lehel, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme leheküljele nelikümmend kolm. nelisada üheksakümmend üheksa muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lehekülg nelikümmend neli, kolmsada nelikümmend kolm kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi lehekülg nelikümmend kuus, kolmsada viiskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üheksa on järgmine lehekülg, kolm, seitse, üheksa, muudatusettepanek kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmsada kaheksakümmend kohe samal leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis on meil arvamused ja plokis hääletamine, plokk kolm. kes on arvamuste poolt, vastu, erapooletud? tagasi lükatud viiskümmend kuus, äh, tööhõive neliteist ja põhjenduspunkt viiskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. leheküljel kuuekümmend neli, sada nelikümmend kaheksa, tööhõive komisjoni muudatusettepanek sada nelikümmend kaheksa jah, seda hääletamegi, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi, järgmisel lehel sada viiskümmend kolm tööhõivekomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. leheküljel seitsekümmend tööhõive kakssada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend järgmisel lehel, jälle tööhõivekomisjoni muudatusettepanek kakssada kolmkümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja edasi lõpphääletus uskumatu, ütleb proua esinaine. teeme elektrooniliselt, kui teil midagi selle vastu ei ole. nii et äh, lõpphääletus teksti üle muudetud kujul ja hääletus on alanud. Okay, so now we are voting for the legislative proposal. nii, edasi õigusandlik äh, ettepaneku hääletus muudetud kujul ja hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud slow. Go, go, go, yes. Very, very slow. We are voting on legislative proposal. nii et me hääletame seda ettepanekut muudetud kujul. ja hääletamine kohe lõpeb. nii et kes hääletada ei taha, ärge hääletage, igatahes hääletamine on lõppenud. nelikümmend poolt, kolm vastu ja üks erapooletu. no, no, no, it's still legislative Is... tulemus väga hea, aga edasi õigusloomeline resolutsioon ja hääletame seda ka elektrooniliselt ja hääletamine on alanud. No, but on this, do we vote or we just agree consensus? We vote. Uh, I mean, okay, we, yeah. we don't need electronic. Mm -hmm. We close the vote. Yes, so we close. We close. And it's 41 to nelikümmend üks poolt ja kolm vastuhäält. tahaksin, et te hääletaksite veel ühe asja läbi. andke käega märku lihtsalt. me peame olema valmis selles olukorras, et tekib probleeme ja me peame jätkama läbirääkimisi. nii et ma tahaksin, et te annaksite läbirääkimiste meeskonnale mandaadi nii et äh, institutsioonide vaheliste läbirääkimistega saab edasi minna juhul, kui tekib probleeme siis meie mandaadi põhjal ja ka raporti põhjal, mida me nüüd vastu võtsime. selleks, et eh, me saame täiskogul minna oktoobris. nii et olge head, andke palun läbirääkimiste meeskonnale taas mandaat, kes on selle ettepaneku poolt, kes vastu, erapooletud ja mandaat on olemas, nii et saame muidugi tunnustan Konstantsat ja Lamberti ning teisi Um, ma tean, et äh, autorid tahaksid ka mõned äh, märkused öelda, alustame siis Lambeeriga mm, mõned minutid. Ähm, üks lause minu poolt, tahaksin tänada kolleege suurepärase koostöö ees, kuna teema oli keerukas ja suur tänu teile kõiki teile ka suhtumise eest, äh, millega te koostööle tulite, me jõuame niimoodi väga pikkade sammudega edasi ja see on äh, minu kolleeg Konstantsale suunatud ning kõikidele varireporteridele. ma olen kindel, et Konstantsa tahab ka oma sõnadega öelda sedasama või kuidas? jaa, ma olen täiesti nõus Lambertiga kõiges, mil, mis ta ütles, nii et suur tänu kõigile. suur tänu, kas on veel äh, sõnasoovijaid? kui ei, siis lähme edasi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 kontrollime, kontrollime üheksakümmet kuut ja hääletamine on alanud. And it's adopted. Now we go. see on vastu võetud. edasi läheme kolmekümne neljanda juurde, mis on järgmisel lehel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada seitseteist poolt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 edasi kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud, kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend viis poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt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 Konstantsa soovib sõna. mul on üks küsimus, võib-olla olen mina midagi mööda pannud, aga kuuskümmend seitse jäi hääletamata. mis leheküljel küsib äh, esinaine? kuuskümmend seitse on leheküljel kuus ja me ei hääletanud selle üle, jah? aga me ei pea ju seda hääletama. aa, siiski peame ilma sinuta on siin kõik täiesti kaotsi läinud. kuuskümmend seitse. hääletagem, kolleegid, leheküljel kuus, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. suur tänu selle märkuse eest ja nüüd läheme sinna tagasi, kus me just olime, ehk arvamuste juurde No, no, but what I vote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 ja need on muudatusettepanekud, mis ära langevad ja me hääletame selle kõik plokis. see tähendab, need muudatusettepanekud siis, mis ei lange ära, hääletatakse plokis. parandab kõneleja ennast. hakkame siis. kas kõik saavad aru, mille, mille üle me üldse hääletama hakkame? nii, kes on siis poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud ja sama asi kehtib ka keskkonnakomisjoni. meil oli eelarvekomisjon enne, nüüd läheme ter-, keskkonnakomisjoni juurde, nii et need muudatusettepanekud, mis ära ei lange, hääletame läbi plokis. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud ja nüüd läheme leheküljele kolmteist, kus on ähm, tööstuskomisjoni muudatusettepanekut, jällegi need muudatusettepanekud, mis ära ei lange, hääletame plokis läbi, kes on poolt, vastu, erapooletud ja see on tagasi lükatud. edasi läheme leheküljele kaheksateist, transpordi ja turismikomisjon. jällegi sama põhimõte, kes on poolt, vastu, erapooletud ja need on tagasi lükatud kui kellelgi on märkusi, siis olge lahked. Yeah, but, but there's a comment. Yes, yes, I understand. So we go, we, we wait, because we, we have, things have to be done well. Yes? ootame, sest töö tuleb korralikult ära teha. vastavalt sellele, mida, kuidas mina aru saan, me ei ole kuuskümmend kaheksat ja kuutkümmend üheksat äh, hääletanud. sellepärast, et me võtsime nüüd kuuskümmend seitse, aga kuuskümmend kaheksa, kuuskümmend üheksa ei ole ka läbi hääletatud ja ma kontrollisin, kas tehtud on viga või milles asi. tõepoolest, me ei äh, hääletanud, äh, ütleb äh, härra Olbrichtile esinaine. kuuendal leheküljel on see minu materjalides, nii et kuuskümmend kaheksa. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas on veel märkusi kolleegidel, me võime alati tagasi tulla tegemata asjade juurde, aga teeme lõpphääletuse, kaks äh, hääletust, kõigepealt äh, õigusloomeline ettepanek muudetud kujul ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, nelikümmend kaks poolthäält, neli Äh, erapooletut ja nüüd resolutsiooni hääletus, hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud kaks erapooletut häält. nii et äh, tunnustan Jan Olbrichti ja Jan üks lisahääl tuleb veel juurde panna jaatavatest. sotsialistid kunagi ei tea, kuidas nemad käituvad. Okay, okay. okay, so before I give you, I mean give yes. Jan, annan sulle sõna. jah, tahaksin öelda, et läbirääkimised ei olnud mitte lihtsate killast, isegi kui see protsessi ei olnud väga pikk, siis oli siiski meilt oodatud äh, väga paindlik lähenemine, tahaksin tänada kõiki läbirääkimismeeskonna liikmeid äh, koos tehtud töö eest, isegi kui me ei olnud alati ühte meelt ja lõpphääletus tegelikult näitab, et meil on tegelikult üksmeel olemas, aitäh! Was... ma võin tõepoolest kinnitada, ütleb äh, proua esinaine, et see protsess oli aeg-ajalt keerukas ning kogu läbirääkimiste meeskonnale suur tänu ja ma tahaksin ka veel lisahääletust mandaadi jaoks äh, läbirääkimiste meeskonnale, juhul kui neil on vaja jätkata läbirääkimistega. nii et äh, me võime siis ehk olla ühte meelt, et selline mandaat oleks olemas, kes poolt, kes vastu, erapooletud. ja see on nüüd tehtud. ja siis me lähme edasi Viktor Postinaru äh, raporti juurde, mis puudutab ühtekuuluvusfondi.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 viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viiskümmend viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, viis, muudatusettepanek viis poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuus poolt vastu,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 vastu, erapooletud vastu võetud, neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. eelarvekomisjoni arvamused, mis ei lange ära, niisiis eelarvekomisjoni eh, need arvamused, mis eh, eh, hääletame plokis poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. nüüd siis keskkond samamoodi poolt vastu, erapooletud tagasi lükatud. tööstuskomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. transpordi- ja turismikomisjon, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõpphääletus, kaks hääletust, seadusandlik ettepanek, hääletus on avatud The vote is. Sorry for this, yes. üks rahvapartei esindaja. Sorry, I forgot I am EPP because. on üle. Äh, mul ei ole äh, hääletusnimekirja. nii et äh, nelikümmend viis häält, üks erapooletu. võib öelda, et Viktor tõesti sai võidu ja nüüd teine hääletus, äh, resolutsioon, seaduslik resolutsioon, hääletus on avatud. Uh, the vote is closed, forty three. hääletus on lõppenud, nelikümmend kolm, üks, palju õnne. kas äh, soovite midagi öelda? Actions to thanks to all. suur tänu kõigile. ja sooviksin tänada kõiki variraportööre kõigist fraktsioonidest, me tegime suurepärast koostööd ja see oli tõeliselt põnev ka inimlikust seisukohast nii paljude erinevate inimestega koostööd teha, kes tulevad nii erinevatest taustadest ja sellegipoolest saavutada selline üksmeel ja tän-, tänan ka eriti komisjoni ja Peeter Berkovitši tema pideva toe eest. ja suur tänu ka paljudele mittetulundusühingutele äh, ja teistele ühingutele me oleme saavutanud midagi väga olulist. Need samad sätted kehtivad Äh, kahele fondile, mis on meie kogukondadele mõlemad väga um, olulised ja samuti tänan väga sekretäri Aadist kolleege nende väga väärtuslike märkustest. suur tänu kõigile ja ma arvan, et see on äh, väga hea äh, õigusakt. I still need, still need your, your, your, uh, your approval of the of... ma vajan veel teie heakskiitu mandaadile, et Viktoril oleks mandaat, kui tekib läbirääkimistel küsimusi, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud. nüüd äh, lähme edasi Euroopa Regionaalarengu Fondi juurde. ja siin on tehtud väga head töö ära, nii et ma loodan, et meil tuleb ka hea hääletus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 viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks. ei, siiski kõigepealt viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kuus, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend poolt, kes on poolt, kas keegi on poolt?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 vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend viis poolt, vastu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 oh jumal küll, kakskümmend neli poolt, äh, kakskümmend viis vastu võetud. me võime plokis hääletada need kõik. kas võib ülejäänud kakskümmend viis kuni kas te olete nõus, kui me kuni kolmekümne kaheksani, kuni äh, arvamusteni hääletame plokis, kes on poolt, vastu, vastu võetud? nii et kõik äh, kahekümne neljandast äh, kuni lehekülje lõpuni on vastu võetud. ja nüüd arvamused, äh, eelarvekomisjon, jällegi sama reegel, need muudatused, mis ei lange ära, neid hääletatakse plokis, kes on poolt, vastu, äh, erapooletud, tagasi lükatud, järgmine plokk poolt, vastu, tagasi lükatud, transport po-, tagasi lükatud ja äh, kaks lõpphääletust õigusloomelise ettepaneku kohta. nii et hääletus on avatud. The vote is closed and it's hääletus on lõppenud ja nelikümmend kolm, üks vastu, kaks äh, erapooletu, nüüd läheme õigusloomise resolutsiooni juurde, hääletus on avatud hääletus on lõppenud ja on vastu võetud nelikümmend viis poolt, kaks erapooletut. She is a mother of a new boy is probably most. ja nagu te, nagu te võib-olla teate, et Rika sai äsja emaks, nii et teda ei ole siin, aga ta on endiselt väga huvitatud arengutest ja äh, on minuga ühenduses. nii et tema nimel tänan kõiki, kes äh, aitasid kaasa selle väga eduka kolmepoolse läbirääkimise edule ja paluksin teile anda ka mandaadi äh, juhuks, kui mm, kiireloomulised juhtumised, juhtumid peaksid olema, kes on poolt, vastu, erapooletud ja vastu võetud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 on ettepanek, kuna on ainult Joachim Selleri eh, muudatusettepanekud, kes oli väga hea läbirääkimiste pidaja. nii et eh, ei olnudki vajadust muid muudatusettepanekuid esitada, nii et võime plokis hääletada, kui sobib teile. kes on poolt, kõigi muudatusettepanekute poolt, mis on Joachim Selleri esitatud, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, on vastu võetud. Final... nii et nüüd kahe lõpphääletuse juurde kõigepealt äh, muudatustega õigusloomeline ettepanek ja hääletus on avatud. So what we do now with all the time we have? We have more votes. We have more votes, okay. The vote is closed hääletus on lõppenud, nelikümmend kaks poolt, kolm erapooletut, suurepärane. ja nüüd äh, õigusloomeline resolutsioon, hääletus on avatud. Yeah, the vote is closed. hääletus on lõppenud, et äh, nelikümmend ja kolm või neli erapooletut, palju õnne mistakes or adjustments to... Yes, in case any adjustments or mistakes juhuks, kui te leiate, et on tehtud mõni viga, siis või, või kui on vaja midagi muuta, siis palun mandaati, kas on poolt, vastu, erapooletud ja mandaat on antud. kas Joakim soovib midagi öelda? suur tänu ja kallid kolleegid, ka teile suur tänu, et ähm, olete rahul selle tulemusega. soovin tänada kõigepealt äh, esinaist proua Hübnerit, kes oli läbirääkimiste juures ja meid, meie läbirääkimismeeskonda ka toetas igati ja tema oli ka see, kes äh, EDKR-i äh, eelmisel seadusandlusperioodil ka selle algatas ja meil on hea meel, et äh, see piiriülene koostöö on äh, andnud äh, häid tulemusi ja soovin tänada ka komisjoni sekretäriaati, eriti härra Manget, kes meid toetas ja doktor Kaliteri, ka meie, ka minu assistenti Lukas Reichet, kellel oli põhiline organiseerimiskoormus. soovin tänada ka Iiri eesistujat, kes tõesti nägi suurt vaeva, et tutvuda selle teemaga, see ei olnud kindlasti lihtne läbirääkimiste juhtijatele ja nõukogu nõukogu positsioon ei olnud ka sugugi ühtne, liikmesriikidel erinevaid arvamusi, paljud liikmesriigid ka ei tunne üldse seda instrumenti ja see viis paljude arusaamatusteni läbirääkimiste äh, ja vahel muutusid need läbirääkimised ka üsna emotsionaalseks. sooviksin tänada ka komisjoni ja härra Petersit, kes oli meile suureks toeks ja eriti tänan ka regioonide komiteed, sest tegemist on ju instrumendiga regioonidele piiriüleseks koostööks. paljud sellised koostööorganisatsioonid on juba loodud, ootavad kohati ja nüüd loodame, et selle instrumendiga saavad nad oma tööd jätkata. ja ma loodan, et seda saab kasutada mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid ka ähm, Euroopa Liidu naaberriikidega koostöös. ja äh, tänan veel kord, mul on väga hea meel, et saan neid läbirääkimisi edasi äh, viia. aitäh! suur tänu, Joakim! neljakümne viie minutiga oleme sellega ühele poole saanud, ma arvan, et ka see on eh, edu ja nüüd jõuame proua Kleva eh, raportini energiatõhususe meetmete rakendamine mõju ühtekuuluvuspoliitika raames. nii et eh, kompromiss üks, kes on poolt, Ah, vabandust, unustasin öelda, siin on kolm osa, kes on kompromiss eh, üks esimese osapool, kes on poolt? ja kontrollime. We are about to close the vote, so please vote. hääletamine kohe lõpeb, nii et olge hea, hääletage ära. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud, läheme teise osa juurde. kes on poolt? vastu. kontrollime jälle teist osa ja elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kolmas osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kuus on see, mida me nüüd hääletame. kes poolt? vastu. kontrollime kahtekümmet kuut. The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja ka tagasi lükatud. edasi muudatusettepanek kakskümmend kaheksa. kes on poolt? kontrollime elektrooniliselt. ilmselt on sama enamus, aga vaatame. kakskümmend kaheksa. hääletamine on lõppenud ja tagasi lükatud. kompromiss kaks. kes on poolt? kes vastu, erapooletu ja vastu võetud? edasi, kompromiss kolm. kes on poolt? esimene osa kõigepealt äh, kompromissist kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu. tundub, et on tagasi lükatud selgelt või mis? aga aega on, nii et kontrollime. Äh, kolmanda kompromissi esimene pool, ma arvan, et see on äh, väga tugeva enamusega tagasi lükatud. hääletamine on lõppenud ja täpselt samad jõusuhted nagu ennem. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kolmkümmend viis poolt, vastu. kontrollime kolmekümmet viit. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. edasi kolmkümmend kuus, kas on suulise muudatusettepaneku vastu keegi? ei, siis kolmkümmend kuus muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, era-, kontrollime nelikümmend kaks, hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. nelikümmend kolm, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt. kuuskümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, era-, kontrollime siiski kuuskümmend üks. hääletamine on alanud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 kontrollime seitsekümmend viit elektrooniliselt. ja hääletamine on alanud. ja siis ka kohe lõppenud ja see on vastu võetud. seitsekümmend viis oli see, seitsekümmend kuus nüüd, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa, poolt kontrollime seitsekümmend üheksat. mul ei ole, Lambert, teie hääletusnimekirja ja sellepärast äh, kogu aeg sinu otsa vaatangi. nii et äh, hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi kaheksakümmend, kes on poolt, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksakümmend üks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksakümmend kaks poolt. mulle tundub, et see on küll vastu võetud, aga vaatame kaheksakümmend kaks elektrooniliselt veel. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. edasi kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend seitse poolt vastu, erapooletu vastu võetud, kaheksakümmend üheksa poolt. kontrollime kaheksakümmend üheksat. hääletamine on alanud. ja hääletamine on lõppenud. ning see on tagasi lükatud. edasi üheksakümmend, kes on poolt? vas-, ei, kontrollime siiski üheksakümmet hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. üheksakümmend üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks langeb ära. ei, siiski üheksakümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend kolm kas on suulise muudatusettepaneku vastu keegi? ei, siis äh, võtame terve muudatusettepaneku üheksakümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss üheksa poolt vastu, erapooletud vastu võetud. üheksakümmend kaheksa poolt vastu. see on tagasi lükatud. kontrollime üheksakümmend kaheksat. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada. üheksakümmend üheksa kõigepealt. muudatusettepanek üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii, nüüd läheme saja juurde, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud sada üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada neli poolt, vastu. mulle tundub, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime seda neli hääletamine on lõppenud ja see on tagasi lükatud. sada viis poolt, vastu. kontrollime sada viit. hääletamine on alanud. ja lõppenud ja tagasi lükatud. sada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kümme poolt, vastu sada kümme kontrollime. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. edasi sada üheksa, kes on poolt. vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada seitse poolt kontrollime kohe ära. ja hääletamine on lõppenud ning vastu võetud. sada kaheksa hääletame kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kaheksateist poolt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 kontrollime sada kakskümmend üheksa poolt. ja hääletamine on alanud uh,. The vote, it's rejected, the vote is closed and it's tagasi lükatud. ja nüüd oleme saja kolmekümne juures, sada kolmkümmend poolt sõna võetud sada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis, siin on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? ei, siis hakkame hääletama nii, nagu see praegu on, sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, sada kolmkümmend kuus poolt. kontrollime sada kolmkümmend kuus. hääletamine on alanud The vote is closed. hääletamine lõppenud ja tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse, kes on poolt? vastu? kontrollime sada kolmkümmend seitset, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt? kontrollime sada kolmkümmend kaheksa uuesti. hääletamine on lõppenud. ja jällegi tagasi lükatud sada kolmkümmend üheksa. sama tulemus ilmselt tagasi lükatud. ja ongi tagasi lükatud. kompromiss kolmteist osas, äh, mitmes osas, kes on esimese osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend seitse poolt, kontrollime sada nelikümmend seitse ja hääletus on alanud. hääletamine on lõppenud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 poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolm poolt, vastu. see on tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud neliteist poolt, neliteist kontrollime. hääletamine on alanud ja lõppenud ja see on tagasi lükatud. viisteist poolt, vastu, kontrollime viisteist. hääletamine on alanud. ja lõppenud. ja see on vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ITRE üks poolt. kontrollime ITRE ühte. vastu võetud ITRE kolm poolt, vastu. tunduvad samad jõujooned, aga vaatame korra üle. hääletamine on alanud, ITRE kolm. kakskümmend kolm kahekümne vastu, vastu võetud ITRE viis, kes on poolt, vastu Mhm. kontrollime ITRE viis. ITRE seitse, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu. kontrollime üheksandat vastu võetud, ITRE kümme. tagasi lükatud. ITRE kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii ongi kõik, lõpphääletus ja elektrooniliselt, palun. Uh, the vote is closed and it's thirty seven was hääletamine on lõppenud, uh, vastu võetud ja Voitsale õnnesoovid. edasi läheme Erminia Matsooni raporti juurde, mis on eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses Euroopa Liidu struktuurifondide kulutustega liikmesriikides. kompromiss üks, kes on poolt, kes on kompromissi ühe poolt? kes on vastu, erapooletud, vastu võetud? kompromiss kaks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kaheksateist suulise muudatusettepanekuga, keegi ei ole suulise vastu. hääletame kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kolm, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kahtekümmet kolme. The vote is open. Äh, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, eh, tagasi lükatud, kompromiss kolm ja suulise muudatusettepaneku, keegi pole suulise vastu, hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, erapooletud, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend, tagasi lükatud, kompromiss neli kahes osas, esimene osa, kompromiss neljast, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Läheme nüüd ähm, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaheksa tagasi lükatud. nelikümmend üheksa suulise muudatusettepanekuga, keegi ei ole suulise muudatusettepaneku vastu, muudetud kujul, kes on poolt, vastu kontrollime nelikümmend üheksat muudetud kujul, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja vastu võetud kakskümmend üks seitsmeteistkümnele nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu. mulle tundub, et vastu võetud, kontrollime, hea küll. kontrollime neljakümmet seitset hääletus on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kuus kuueteistkümnele. kompromiss kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime viitekümmet nelja. The vote is open. hääletus on alanud ja lõppenud tagasi lükatud, kakskümmend kuus seitsmeteistkümne muudatusettepanek üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kolm, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud viis poolt, viis, kontrollime viis. hääletus on alanud, muudatusettepanek viis, hääletus on alanud hääletus on ikka veel käimas. ma arvan, et kui te lobisete omavahel, siis te ju ei äh, hääleta. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud seitse poolt, vas-, poolt seitse. nii, sotsialistid. Lambert ei tea, mida hääletada. taas kord seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kümme suulise muudatusettepanekuga, et muudetud kujul hääletame, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, soovitused eelarvekomisjonilt üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt, viis poolt. kontrollime viite. soovitust viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne kahele vastu võetud. seitse, kes on poolt? kontrollime seitset, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahele. Läheme nüüd tööhõive juurde, soovitus üks, äh, poolt vastu tagasi lükatud neli, üks kuni üksteist, kas me võime plokis hääletada, kuna kes on poolt? ei saa, okei okay.. neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viis poolt kontrollime viite. Teil on täiesti õigus. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm kahekümne kahele vastu võetud, kuus, kes on poolt? vastu, erapooletud tagasi lükatud seitse poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksa poolt, vastu tagasi lükatud üheksa poolt, vastu erapooletud tagasi kümme poolt kontrollime kümmet, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. jah, see on vastu võetud kakskümmend kolm kahekümne kahele. üksteist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaksteist, ei, viisteist, kes on poolt. kontrollime viiteist, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, kakskümmend kolm kahekümne kahele vastu võetud. nii et see on meil tehtud, ei, vabandust, lõplik hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, nelikümmend äh, poolt, kaks vastu. Hermine, just one sent-, one second, yes. Hermine sekundiks sõna. ainult korraks, suur tänu äh, komisjonile. suur tänu sekretariaadile. ma tänan teid südamest, äh, tänan regioon, äh, regikomisjoni ja parlamenti ja suur tänu sellest, et olete suutnud vastu seista nii Euroopa kui siseriiklikule bürokraatiale ja minu soov on, et me julgustaksime Euroopa Liitu ellu rakendama tõesti julget poliitikat, mis toetaks majandusele uue hoo andmist. Eh, ja nüüd eh, hääletame Euroopa industrialiseerimise konkurentsikeskuse edendamise üle. kompromiss üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm, hääletame siin äh, osades, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, teine pool, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on vastu võetud. nüüd kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, viisteist, poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli suuline muudatus, kas keegi on vastu, vastab ei, siis äh, hääletame muudatustega poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja äh, läheme lõpphääletuse juurde, hääletus on avatud. So, so now we, we finish? hääletus on lõppenud nelikümmend kaks poolt kolm erapooletut, nii et vastu võetud, palju õnne, Maria. härra Van Nistelrooy soovib midagi öelda. sooviksin teid tänada väga tõhusa hääletuse eest ja selle tööst, mis teie teete et sellist positiivset ähm, suhtumist siin arendada ja suur tänu ka sekretäriaadile, komisjoni sekretäriaadile, kes äh, teevad suurepärast tööd. suur tänu selle eest. nii et tahate öelda, et me tegime head tööd siin? suur tänu ma kunagi ei tea, kas, kas tahate kiita või kritiseerida, aga jah, seekord oli tegemist kiitusega, aitäh hea töö eest. Voting is after. We are now voting yeah. is after we have time. Proposed Mr. Herman Winkler, who's the last point tomorrow morning. Yeah. He wanted to have it tomorrow. Before he leaves, if we can have it this afternoon after the the, the listening. uh, Dear colleagues. kallid kolleegid, kas härra Winkler on veel siin? härra Vinkleri päevakorrapunkt on homme viimane. kui me täna pärastlõunal ei hääleta, siis, siis võiksime, kui ehk härra Vinkler saab täna kohal olla, siis saame hääletada täna, mitte homme. nii et muudame veel kord päevakorda, aitäh. ja kohtume taas kell kolm ja hääletuse asemel on meil härra Vinkleri raport